nüüd läheme äh, proua Sanchez-Schmidti raporti juurde. Euroopa kultuuri- ja loomesektor majanduskasvu ja töökohtade heaks ja kõigepealt annan sõna raportöörile neljaks minutiks. Merci, monsieur le president madame la commissaire aitäh äh, president volinik kolleegid kultuuri- ja loomesektori ede-, edendamine selleks, et luua töökohti ja majanduskasvu. Euroopas see on väga provoka-, provokatiivne pealkiri, me tahame vabandada, vabastada loome- ja kultuurisektori äh, potentsiaali. meie eesmärgid on väga selged, kriisi ajal on äh, vaja pakkuda välja konkreetseid lahendusi selleks, et edendada tööhõivet ja majanduskasvu. loome- ja kultuurisektor Äh, äh, edendab väga paljusid huve, see sektor areneb vaatamata kriisile, ta on olnud väga vastupidav, äh, vastupidavam kui Euroopa Liidu majandus tervikuna. see edendab sotsiaalset ühtekuuluvust ning seega on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega see edendab innovatsiooni, konkurentsivõimet, sotsiaalset kaasatust ning äh, Äh, suuremat avatust maailmale. nagu arvud näitavad, äh, on see sektor pidevalt kasvanud viimase kahekümne aasta jooksul, seal on loodud palju töökohti ning antud panus majanduskasvu. Äh, ligemale kaheksasada miljonit on käive ja rohkem kui kaheksa miljonit töökohta. tegemist on tohutu potentsiaaliga sektoriga, mida tugevdab veelgi digitaalvõimaluste areng liikmesriigid peaksid investeerima kultuuri ja loomesektorist ka kriisi ajal, sellepärast et selle sektori potentsiaal, samuti erinevad olemasolevad rahastamisvahendid on olemas näiteks äh, Loov Euroopa regioonifondid, ühtekuuluvusfond. Äh, Euroopa kultuur äh, on regionaalne Avignoni, Cannes'i festivalid, need on väga olulised nendele linnadele ja regioonidele, kus need linnad asuvad Euroopa peaks kaitsma regioone, kasutama, kasutama regionaalseid vahendeid selleks, et toetada loome- ja kultuurisektorit. kõik argumendid, mida ma esitasin, on väga selged, selle sektori potentsiaal on tohutu ning selle panus kultuurilisse mitmekesisusse ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse samuti, tegemist on väga dünaamilise sektoriga kogu Euroopa Liidus Äh, reeglid, mis puudutavad maksustamist, konkurentsi, äh, koolitust, äh, paremat kultuuritoodete levikut, kultuuripärandi kaitset, filmide dubleerimist, subtiitritega varustamist, uued ärimudelid, autoriõiguste kaitse, intellektuaalse omandiõiguste kaitse, tegemist on väga olulise valdkonnaga. ajakirjandus on väga oluline selleks, et edendada pluralismi Euroopa Liit peab toetama seda kultuuri- ja loomesektorit, peab edendama innovatsiooni, konkurentsivõimet, sotsiaalset kaasatust ja avatust ülejäänud maailma suhtes. kultuuriline mitmekesisus eh, omab lisaväärtust, see on sotsiaalse majanduse arengumootoriks, eh, mis, tegemist on sektoriga, mis ei saa ka kuhugi mujale kolida eh, Eh, see eh, sektor mängib väga olulist rolli, nagu ma ütlesin, ka inno-, innovatsioonis ja seega on oluline ka majanduse jaoks. Eh, meil on vaja konkreetseid arengu, arengustrateegiaid, näiteks peab vaatama ka, mis toimub regionaalsel tasandil ja selles sektoris muide tegutseb rohkem noori kui ülejäänud majanduses, niisiis Äh, tegemist on sektoriga, mis loob töökohti ja väärtust, äh, töökohti, mida ei saa mujale viia äh, ning seistes silmitsi üleilmastumisega võiks Euroopa seda sektorit ära kasutada. kolleegid, praegu, kus majanduse olukord on kehv, peame me edendama loome- ja kultuurisektorit, arvestades selle sektori eripäraga, aitäh! suur aitäh, proua Sanchez! ja nüüd me alustame vaba mikrofoni protseduuri, härra Lopes ähm, ja siis Jules White. aitäh, president, et lubasite mul taas sõna võtta. tahan tänada oma kolleege proua Sanchez-Smithi selle raporti eest. minu arvates peame keskenduma seda arutades loovatele noortele inimestele, nagu ma ütlesin. see on ka sotsiaalse surve vorm arvestades seda, kui tohutu on noorte tööpuudus Euroopas, on väga-väga oluline, et kultuuri nähtaks võimalusena luua, äh, võimalusena noorte kultuuriinimeste jaoks, mitte subsideeritud kultuuri, vaid vastupidi, julgustades neid äh, looma omaenda VKE-sid, äh, omaenda eraettevõtteid, nii et nad suudaksid luua võimalusi ja ma tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, mis on toimunud USA-s. aktivistide kultuur ma arvan, et see on täiesti ehe kultuuriline, kultuurivahetus USA ja Euroopa vahel. ja lõpuks ma tahaksin mainida regionaalset kultuurivahetust, mida ka teiegi mainisite. meil on vaja tõelist Euroopa kultuuri, mis respekteerib sama ajal neid kultuurilisi erinevusi, mis meil erinevate riikide ja regioonide vahel on. aitäh, aitäh ja proua Riisbek! Yeah, there is a blue card on äh, protseduuriline küsimus, kas te soovi- äh, äh,, sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? okei okay,, I will give the floor. jah, annan sõna äh, härra Lokardile. aitäh, härra esimees kultuurikomisjoni esindajana oli mul väga hea äh, meel, et mul on võimalus tänada raportööri tema panuse eest sellesse väga olulise debati, mida peab pidama äh, kultuurisektoriga seoses. alguses aga äh, kultuurisektor võib aidata meil tulla välja sellest kriisist, luues töökohti. põhjus, miks ma nüüd sõna võtan, on see, et kui ma seda raportit loen, siis ma märkan natukene pettununa, et siin on teatud protektsionism. see mõte, et loovust võib pakkida sellisesse vati sisse ja me anname kultuurilise erandi äh, vabakaubanduslepetesse USA-sse, meie ei saa kuidagi seda lähenemist toetada ja ma arvan, et see toob suuremat kahju kui kasu. me peame looma avatud vabaturu nii palju kui võimalik. ma usun, et kultuur jääb ellu. olen päris veendunud, et Prantsuse, Taani ja teiste, teised kultuurisektorid suudavad oma teed maailmas leida, konkureerida edukalt ameeriklastega ja seetõttu ma arvan, et vähemalt mis puudutab Taani delegatsiooni, siis see on meie jaoks see oluline piir. me ei saa lubada seda, et kultuurierand hiilib tasakesi vabakaubandusläbirääkimistesse USA-ga, kui nii palju on kaalul aitäh ja nüüd annan sõna härra Paškale. suur aitäh, härra president. avalikkusega konsulteerimine rohelise raamatu suhtes, mis puudutab kultuuri ja loovtööstust, oli komisjonipoolne teadaanne, et toetada neid sektoreid, kes panustavad kasvu, hoolimata kom-, äh, komisjoni teatisest, see annab su-, uue tõuke kasvu äh, toetamisse. Nende mõju kultuurile ja majandusele on jätkuvalt alahinnatud. loovate inimeste väikesed meeskonnad, kes on loonud oma ettevõtte garaažis või mingisuguses kokku klopsitud äh, hoones, määravad praegu kommunikatsioonistandarde kogu maailmas, paremad äh, tingimused USA-s on andnud oma panuse selleks, et luua Apple, Microsoft ja Google. loovad sektorid võivad anda oma tõuke innovatsioonile ühiskonnas, aga me peame liikuma kiiresti selleks, et neid ellu viia. seetõttu peame looma Euroopas tingimused, mis soodustavad loovust, meie inimeste loovust, aitäh! mu daamid ja härrad, nüüd tahaksin anda sõna volinik Redingile austatud president, äh, parlamendiliikmed, komisjon äh, tunnustab äh, seda toetust, mis teil, mis te olete üles näidanud loometööstuse ja kultuuritööstuse vastu Euroopas. ma arvan, et meie arusaamine on üks ja sama. tegemist on kõige paljulubavate sektoritega Euroopas täna ja nad mängivad väga olulist rolli töökohtade ja kasvu loomise strateegias ning seetõttu on komisjon kutsunud üles liikmesriike looma äh, mitmetasandilisi strateegiaid selleks, et loovust ja kultuuri toetada. ning äh, liikmesriigid peaksid ka panema selle strateegia oma poliitiliste eesmärkide tippu Euroopa teatis ning Loova Euroopa uus programm on kaks väga olulist äh, teetähist äh, nende eesmärkide saavutamiseks. komisjon äh, tunnustab äh, raportit, mida proua Sanchez-Schmidt on ette valmistanud ning saab ka aru, et selles on lähtutud komisjoni teadmisest. loovate oskuste arendamine, korralik seadusandlik, andlik raamistik, ligipääs rahastamisele, digitaliseerimise, üleilmastumise ette väljakutsed ning vajadus äh, siseneda rahvusvahelistele turgudele. komisjon on paika pannud pikaajalise strateegilise visiooni, aga vajalik on kindlasti ka praktiline tegevuskava, kus on välja toodud nelikümmend erinevat tegevust ning neid tegevusi viiakse läbi koordineeritud tegevuse käigus järgmiste aastate jooksul. uus Euroopa Liidu rahastamine aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend näeb ette palju võimalusi loovatele sektoritele raha taotleda. loova Euroopa programm aitab äh, kunsti, kunstnikke, professionaale ning erinevaid loomeliite töötada piiriüleselt selleks, et jõuda niivõrd laia publikuni kui vähegi võimalik. oluline on see, et kultuurikogukonnad ning kohalikud äh, omavalitsused kasutavad ära kõik ühtekuuluvuspoliitika rahastamise võimalused. seetõttu tunnustab komisjon seda raportit keskendub äh, loomesektoritele ning saab aru, kuivõrd olulised need sektorid on kohaliku omavalitsuse ja piirkondade arengu jaoks. Nende kokkuvõtete äh, märkuste järel, ütleb äh, härra president, on debatt lõppenud ning hääletamine toimub täna keskpäeval Dalším bodem jednání eh, je prohlášení. Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus, mis puudutab Euroopa Pangaliidu läbirääkimiste hetkeseisu. ning nagu te näete, siis äh, volinik